Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion formelle, constitutive de la Commission du développement. tere päevast! me alustame oma asutava koosolekuga ja arvestades tulevase esimehega, ma püüan koosoleku, koosoleku juhtimist toimetada siin prantsuse keeles Äh, ma olen teid hoiatanud nüüd, et see kõik, mis te täna siin räägite, läheb otse internetti ja pange tähele, nina ei maksa kratsida. ma olen siin esimese aseesimehena vanast juhatusest, aga see järgmise mandaadi ajal enam minu ülesanne ei ole ma olen siin lihtsalt selleks, et äh, sisse juhatada meie koosolek ning äh, võtta vastu meie uus esimees. kas kvoorum on koos? ma tahaksin ka küsida kas on eh, soove kandidatuuri ülesseadmiseks esimehe kohale? proua Krees, palun. Eh, mikrofonid on vist siin kõige tähtsamad, ma olen Katrin Krees, ma olen eh, Roheliste fraktsioonist ja tahaksin esitada ühe kandidaadi, proua Eva Jolie nimelt kõnealune kandidaat aktsepteerib tema esitamist ja ütleb kandidaat, hea meelega võtan vastu selle ülesande. ja nüüd olete te kindlasti juba täitnud need paberid, kuhu te pidite üles märkima oma majandushuvid ja ma olen täitnud majandushuvide äh, deklaratsiooni. Äh, ka teie valdused Aquitanias, äh, ei, need olen ma juba ammu ära müünud. kas on veel kandidaate üles seada? Miguel Angel Martines, palun. kõnelejal puudub mikrofon jah. ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et ma tahaksin äh, kuulda prantsuskeelset äh, tõlget, aga kahjuks kuulsin hoopiski äh, saksa keelt. ilmselt on midagi valesti ühendatud. Prantsuse kanalilt tuleb kaks häält, kuulen nii esimehe keelt kui ka tõlget saksa keelde kanalilt null loodame, et see lahendatakse, aga kui meil rohkem kandidaate ei ole ja kui keegi salajast hääletamist ei nõua, mulle tundub, et nii see ongi, siis proua Jolie, võin teile öelda, et teid ootab ees esimehe töö sest äh, arengupoliitika jaoks äh, elame me praegu väga keerulisel ajajärgul, meid mõjutab kliimakriis, majanduskriis, meil ei ole kunagi olnud nii raskeid olusid äh, selleks, et jõuda aastatuhande eesmärkideni ja ma usun, et Eh, enamus meist soovib näha Euroopat tugevana, Euroopat, kes kaitseb sotsiaalset õiglust kogu maailmas ja teie olete kirjutanud raamatu Justice and the Siege. loodan, et teie järgmine raamat eh, võiks kanda pealkirja Development under siege eh, ja selle raamatu lõpp oleks õnnelik. aga nüüd kiidame heaks kandidaadi. ja nüüd äh, tahaksin hea meelega oma koha siin loovutada teile, Eva Jolie. C'est avec une grande émotion. ma aktsepteerin oma uut ametikohta suure meeleliigutusega. ma tean, et äh, ilmselt parlamendis polegi tähtsamat komisjoni järgmise viie aasta jooksul kui arengukomisjon. meie ees seisavad mitmesugused probleemid. kliimamuutused, kliimamuutuste ohvrid arenguriikides meil läheb vaja eh, triljoneid dollareid olukorra lahendamiseks, aga praegusel hetkel ei ole meil neid miljoneid ja triljoneid. sada miljardit on praegu lubatud arengupoliitikale, aga see ei ole piisav, kui me mõtleme kliimamuutuste tagajärgedele. oht on selles, et võidakse ohverdada arengupoliitika äh, kliimapoliitikale ja seda just finantskriisi tõttu. finantskriis ilmselt süveneb ja kestab veel kaua ja meie töö on teadvustada meie kodanikele seda, et arengupoliitika on meie prioriteet järgmisel viiel aastal. ja tahaksin ennast ka teile tutvustada enne kui mind Euroopa Parlamendi saadikuks valiti, töötasin seitse viimast aastat Norra eh, valitsuse teenistuses, tegelesin arengupoliitikaga ning eh, eelkõige eh, tegelesin korruptsioonivastase võitlusega, võitlusega rahapesu ning finants paradiiside vastu ning samuti olen töötanud ka kohtuniku ja prokurörina. loodan, et minu kogemus võimaldab meil head koostööd järgneval viiel aastal. seega nüüd tuleb ära valida neli aseesimeest komisjonile j'ai reçu une nomination eh, mul on järgmised kandidaat, kandidaadid esitatud aseesimeeste kohtadele. kõigepealt proua Stifler, ta on kohal. kas te olete nõus kandideerima aseesimehe kohale? jaa, ma aktsepteerin Äh, seda pakkumist ja äh, mul on hea meel, kui ma saan äh, aidata kaasa meie koostööle. kas te olete oma majandushuvide deklaratsiooni täitnud? jah, olen. kas on veel kandidaate sellele ametikohale? kiidame, kui ei ole teisi äh, kandidaate ja keegi ei ole vastu, siis kiidame kandidaadi heaks. proua Stifler, tulge, asuge palun oma kohale siin minu kõrval j'ai reçu la proposition mul on esitatud ka härra Teeva kandidatuur teise aseesimehe kohale. härra Teeva on kohal. kas te aktsepteerite äh, kandideerida teise aseesimehe kohale? jaa, mul on väga hea meel, kui ma saan asuda teise aseesimehe kohale kas te olete oma majandushuvide deklaratsiooni täitnud? jah, ma olen seda teinud. Äh, kas on kellelgi teisi kandidaate välja pakkuda? kui ei ole, siis kiidame härra Teeva kandidatuuri heaks teise aseesimehe kohale palun, härra Teeva, tulge siia oma kohale meie laua taha. mulle on tehtud ka ettepanek härra Sarnetski määramiseks kolmandaks aseesimeheks. vabandage. proua Sarneki, kas teie aktsepteerite kandideerima? aseesimehe kohale Zanniki, proua Zanniki, jah. aktsepteerin küll. ma olen aastaid töötanud mikrofoniga, nüüd ma lülitan selle sisse ja tõesti võin öelda, et ma ootan suure huviga aseesimehe tööd selles komisjonis ja olen valmis kogu jõu sellele tööle pühendama kas te olete majandushuvide deklaratsiooni täitnud? jah, olen. kas kolmanda aseesimehe kohale on ka teisi kandidaate? kui ei ole, siis teen ettepaneku määrata proua Zanniki kolmandaks aseesimeheks. palun, proua Zanniki. tulge siia ette meie kõrvale istuma împotriva. mulle on esitatud ka proua Gretü kandidatuur neljanda aseesimehe kohale meie komisjonis. proua Gretüt ei ole kohal, aga ta on meile kirjalikult teatanud, et äh, härra Martines võib tema eest kosta. tõesti, ma võin öelda, et isiklikel põhjustel ei saa proua Gretu meie seas täna olla, aga sotsialistide seas on tema kandidatuur toetuse saanud, ta on väga aktiivne parlamendiliige olnud ja ka ta on valmis hea meelega võtma endale aseesimehe ameti samuti on ta täitnud majandushuvide deklaratsiooni. Äh, mul on hea meel esitleda teda. see kiri, mille Progreto kirjutas, on siiski adresseeritud teile. proua Jolie, suur tänu me teame nüüd, et proua Gretu on aktsepteerinud neljanda aseesimehe koha. kas neljanda aseesimehe kohale on teisi kandidaate? kui ei ole, siis kiidame proua Gretu kandidatuuri heaks. Nous avons terminé meie komisjoni juhatuse moodustamine lõpeb nüüd ja teen ettepaneku, et kuna meid ootab ees kaks korda kaks ja pool aastat tööd, siis palun ka kõigil ennast tutvustada ühe minuti jooksul kust te tulete, millised on teie ootused tuleviku suhtes? võib-olla alustame siit esimesest reast. igaüks saab sõna ühe minuti, palun. suur tänu, proua esinaine. minu nimi on Maris Vonka ma olen Ülemere territooriumidelt valitud saadik, täpsemalt Vaiksest ookeanist ja ma olen kümme aastat töötanud valitsuse esindajana, samuti äh, on mind nüüd valitud siis Euroopa Parlamendi liikmeks, mida ma ootan tulevikult? loodan, et Euroopa Parlament saab läbi vaadata selle režiimi, mis puudutab Euroopa Liidu suhteid Vaikse ookeani riikidega teatud riikidel on omad territooriumid Vaikses ookeanis, ka see mõjutab Euroopa Liidu suhteid eh, selle piirkonnaga. suur tänu! Eh, palun teid jääda istuma oma kohale, siis on eh, ka kaameral teid lihtsam üles võtta ja kõigepealt alustaksime siis ähm, aseesimeeste seast äh, proua Stifler äh,. ma tulen Müül-, Hausenist, ma olin Mülhauseni äh, linnavalitsuses tööl äh,, kuulun äh, kaasaegsete vasakpoolsete hulka ning Äh, nüüd olen mõni päev juba olnud Euroopa Parlamendi saadik, ise olen õppinud farmaatsiat, see ei ole seotud küll poliitikaga, aga äh, võib öelda, et kõik teed viivad Rooma. Äh, isikliku elu kohta võin öelda, et olen abielus, mul on lapsed ja kui teil on veel küsimusi, siis olge julged, küsige. minu nimi on Stiva, ma olen juba kümme aastat siin komisjonis olnud, äh, olen arengukomisjonis töötanud kaks ametiaega parlamendis, äh, äh, ma olen ka olnud Rahvapartei koordinaator Maria Martensiga viimased viis aastat Arengukomisjonis ja ka AKV komisjonis. ma ei ole enam Rahvapartei liige endast sõltumatutel põhjustel, olen uue fraktsiooni, konservatiivide reformimeelsete fraktsiooni liige. aga enne, kui ma Euroopa Parlamenti äh, tulin, olin ma äh, Briti valitsuse liige John Majori valitsuse ajal ning äh, nagu meie ähm, eelmine esimees ütles ah, ja praegune eestlane ka, meie ees seisavad tulevikus väga rasked ülesanded just finantskriisi tõttu, me peame võitlema väga palju, et, et äh, tagada toetus maailma kõige vaesematele ja see on kindlasti üks suur poliitiline lahing, suur tänu! Grazie. Eh, mi chiamo Iva Zanicchi, sono italiana, non ho una grande vita politica aitäh, minu nimi on Eva Sonniki, olen Itaaliast. ma, mul ei ole selles valdkonnas siin eriti suurt tausta, ma olen hoopiski show business'i maailmas siiamaani olnud ning mulle tundus, et ma peaksin nüüd, ma olen saanud maailmast nii palju, et ma peaksin tegema midagi nüüd ka tagasi andma ja ma arvan, et selleks tagasiandmiseks on, olen ma igal juhul igati õiges komisjonis ning ma püüan väga äh, kirglikult teha seda tööd, mis mulle ant-, siin antakse, meie, olen siin inimeste hulgas, kes on elanud väga erilisi elusid ja ma püüan teid veenda, et tavaliselt on nii, et, et showbizni maailmas to-, tuldud inimesi eriti ei usaldata, ma püüan teid vastupidises veenda, samuti ma tänan teid kõiki, et te andsite mulle, valisite mind sellele ametikohale, suur tänu! tahaksin tuletada meelde, et meid on väga palju ja igaüks saab sõna ühe minuti. järgmine, palun. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt õnnitleda teid. esimeheks valimise puhul minu nimi on Gay Mitchell ma olin ka eelmises parlamendis selle komisjoni liige ning äh, samuti raportöör äh, käsitlesime kuuteist erinevat määrust, samuti ma olin raportöör äh, eelmise aasta detsembris toidu probleemide küsi-, küsimustes. mingil hetkel kuulusin ka valitsusse ning nüüd ma ütlen väga lühidalt, meil on tohutus hulgal inimesi, sealhulgas üksteist miljonit last, kes on kogu aeg näljas, et kellel ei ole piisavaid elatusvahendeid ning ma loodan, et me suudame leida nende jaoks lahendused siin komisjonis, aitäh. Nazywam się Filip Kaszmarek, jestem posłem wybranym w Polsce. nimi on Filip Kaczmarek, ma olen Poolast pärit parlamendiliige eelmise parlamendi koosseisu ajal töötasin samuti arengukomisjonis, ma pean selle komisjoni väga tähtsaks ja eh, minu arvates on kõige tähtsam keskenduda ka eh, uutele Euroopa Liidu liikmesriikidele, eh, et ka nemad oleksid kaasatud arengupoliitikasse. ma ei räägi siin uutest liikmeriikidest, aga ma tahaksin ka öelda, et ma olen töötanud kohalikus omavalitsuses, aga ka Poola riigivalitsuses. see ongi kõik, tänan. suur tänu, proua esinaine, olen Kirjas Jürk, Ungarist pärit. ma olen selles komisjonis küll uus liige, kuid parlamendi jaoks mitte uus Äh, eelmises koosseisus olin samuti Euroopa Parlamendis, enne seda Ungari parlamendi väliskomisjoni liige. ma tean, et Arengukomisjon on meie parlamendi väga oluline komisjon, loodetavasti kujunen kasulikuks liikmeks ja väga kena on näha, et äh, olen asendusliige energiakomisjonis, et meie kahe komisjoni vahel on vägagi palju kattuvaid aineid, näite- äh,, ähm, kattuvaid küsimusi, näiteks nagu kliimasoojenemisega seonduv, nii et mul on väga hea meel istuda ka selles komisjonis. suur tänu, olen Tiis äh, Berman, seni olen töötanud ajakirjanikuna kakskümmend aastat, kahe tuhande neljandal aastal liitusin Euroopa Parlamendiga ja olen nende aastate jooksul peaasjalikult tegelenud põllumajandusega. nüüd siis äh, aga Arengukomisjonis, kuhu on alati ku-, kutsunud mind minu süda, äh, me peame äh, koostööd tegema Euroopa Liidu sees, aga ka jõududega väljaspool Euroopat ja Euroopa Liit peaks mängima juhtivat rolli maailmas, tagama võrdsed võimalused kõigele ja ma olen, kõigile ja ma olen veendunud, et me suudame seda teha ja ma olen väga uhke olla selle liige mina olen Michael Cashman, äh, õnnitlused, proua esinaine, ma olen selle parlamendi liige olnud kümme aastat, enne seda veet-, äh, sel-, selle viimase kümne aasta jooksul olen tegelenud justiits- ja kodanikuvabaduse küsimustega, avatusega äh, ja inimõigustega, mul on kaks peamist eesmärki, me peaksime püüdlema maailma poole, kus kõiki koheldakse võrdselt ja minu teine püüdlus on kindlasti see, et poliitikud räägiksid vähem ja tegutseksid rohkem. Monsieur, excuse me proua esinaine annab sõna järgmisele. mina olen äh, Branchester Rossa, olen Iirist pärit äh, Labouri äh, liige, kuulun parlamendis sotsiaal, sotsialistide ja demokraatide hulka, olen selles komisjonis asenduskomisjon, majandus- ja tööhõivekomisjon on minu peamine, minu põhikomisjon, kus ma olen liige olnud viimased kümme aastat ma olen veendunud, et meil on siin teatavaid kaktuvusi nende kahe komisjoni vahel, kindlasti Euroopa tasandil, kindlasti mis puudutab tööhõivet, ja ma olen täiesti veendunud, et me peame rohkem rõhku panema sellele, et aastatuhande eesmärgid ka saavutatakse, eriti mis puudutab korraliku töökoha tagamist inimestele see on kindlasti üks kõige suuremaid äh, tüliõunu äh, arenenud ja arengumaailma vahel. härra Martines, ähm, õnnitlused proua esinaisele ja asepresi-, aseesimeestele, mina olen Miguel Martines Martines, ma olen Arengukomisjoni liige olnud kümme aastat, aastaid olen olnud sotsiaaldemokraatide koordinaator ning äh, enne olin asendusliige, siis aseesimees ja siis koordinaator parlamendi juhatuses ning üritan mitte ainult ähm, äh, olla nii aktiivne kui võimalik selles komisjonis, vaid üritan parlamendi juhatuses äh, kaitsta kõiki selle komisjoni püüdlusi ja soove, sest pean Arengukomisjoni väga oluliseks komisjoniks, eriti kui me räägime meie nägemusest maailma kohta kui sellisena ja et me näeme Euroopas äh, selles, Euroopa jaoks selles maailmas väga olulist rolli, mis põhineb meie väärtustel. suur tänu! Soy Enrique Guerrero, español, socialista, soy un nuevo... mina olen Hispaania sotsialist uus liige Euroopa Parlamendis. varem olin Hispaania parlamendi juures ja töötasin hariduse valdkonnas ning parlamentide ja valitsuste vaheliste suhetega. viimane amet, enne kui ma Euroopa Parlamendi liikmeks sain, oli Hispaania valitsuskabineti juhtimine. nagu öeldud, ma arvan, et arengukomisjon on äärmiselt oluline, kui ja ning praeguses kriisi ajal ähvardavad seda mitmesugused ohud, aga samas on ka täiesti selge, et inimeste väärikus ja, ja jõukus ning kõikidele vahendite tagamine on äärmiselt oluline Euroopas Euro,, e, kogu maailmas ja ma arvan, et me peame oma hääle kuuldavaks tegema, aitäh. <clears throat> minu nimi on Robert Noise, ma olen uus parlamendiliige Saksamaalt. enne siia tulekut olin ma kaheksateist aastat äh, oma liidumaa parlamendis ning nüüd jään siia kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, mis on enam-vähem see, mil ajavahemik, mille jooksul me peaksime aastatuhande arengueesmärgid täitma, sest et need peavad olema täidetud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ning seda ma püüangi siin siis teha. Äh, proua esinaine ning aseesimehed, õnnitlen teid ametliku vali, ametisse valimise puhul. mina kuulun Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, see on, olen ka samuti uus parlamendiliige. ma arvan, et selles komisjonis on meil väga strateegiline roll täita nii parlamendi kui Euroopa jaoks, me peame kuidagi reageerima majanduskriisile äh,, me peame andma, mis, andes uue tähenduse arengule ja koostööle. ma arvan, et praegu on Euroopa usaldatavuse, usaldatavus kaalul ning oma komisjonis saame me just arendada ja töötada nii arengu kui ka õiglusega, aitäh! ma olen Patrice äh, Tirolien ma olen õpetaja ametilt ja olin ka Gramburi eh, kommuuni kohaliku omavalitsuse juht Guadeloupil ning ma eh, esi-, esindan siin Prantsuse ülemere territooriume, ma olen kohaliku nõukogu eh, liige olnud ning olen tegelenud Äh, majandus- ja koostöölepingutega olen püüdnud äh, teha ja ootan ka tulevikus kõige rohkem sellest, et arendataks just äh, kõige äärepoolsemaid Euroopa Liidu territooriume. ma soovin ka veenda Euroopa Parlamenti selles, et loodaks tõeline arengupoliitika, mis rajaneks rahvusvahelisele õigusele ja et Euroopa oleks sellise arengupoliitika juhtrollis. tänan suur tänu, ma olen äh, Heleni Teokarolus. ma esindan Euroopa Parlamendis Küprost. aastaid töötasin õpetajana äh, meditsiini äh, kolledžis, ülikoolis ning kakskümmend viis aastat olen teinud ka koostööd vabaühendustega, kes tegelevad inimõiguste kaitse ja arengupoliitikaga kogu maailmas. ma olen läbi elanud Küprosel ka mitmed konfliktid, olen näinud sõda, ma olen käinud ja töötanud Aafrikas, Kariibi merel ning ma arvan, et Euroopal on moraalne kohustus kolmanda maailma ees. siin pole vaja sel-, seletada, miks see nii on, aga Euroopa vastutab nende äh, rahvaste eest, sest äh, äh, me peame koos võitlema ebaseadusliku immigratsiooniga, kliimamuutustega, seda tuleb teha üheskoos ja seetõttu loodan, et meie komisjon eh, on just see koht, kus ma saan oma kogemusi jagada. suur tänu! minu nimi on Tšaba Öri, olen ungarlane. ma olen kahe tuhande neljandast aastast juba olnud Arengukomisjonis, olen küll asendusliikmena siin olnud, aga mm, ma kavatsen tulevikus äh, tõsiselt äh, töötada Arengukomisjonis ja see olekski praegu minu poolt kõik, tänan. mina olen äh, Birgit Schneeberi-Jastram pärit pärit äh, Hamburgist, mis on äh, Põhja-Saksamaal suur linn. esimest korda olen Euroopa Parlamendis. Äh, Bundestagis sain aga poliitilise kogemuse ning olen olnud ka aselinnapea ning olen käinud üsna mitu korda arenguriikides oma töö kontekstis, nii et teie seas uus, kuid hea meelega olen valmis koostööks härra Arsenis, palun. suur tänu. Äh, minu nimi on tõesti Gretan Arsenis, olen Kreekast pärit, kuulun sotsiaaldemokraatide hulka. juba viisteist aastat äh, olen keskkonnakaitsega tegelenud, aga eelkõige jätkusuutliku arengu küsimustega ning äh, mõistan, et inimkonna ees äh, seisavad praegu väga olulised probleemid, mis on seotud kliimamuutustega, need kõik mõjutavad rahvusvahelist arengut, meie ees on nüüd viis aastat tööd, me saame võidelda kliimamuutuste vastu, aga kuidas aidata teisi riike, see on väga tähtis arvan, et meie kohus on aidata luua kõigile meie planeedi kodanikele inimväärne elu, tagada ligipääs inimväärsele elule, puhtale veele, kõigele, mis on iseenesestmõistetav meie jaoks. mul on hea meel, kui ma saaksin midagi selleks ära teha, suur tänu! ma olen üks seitsmest Sloveenia eh, Euroopa Parlamendi saadikust ja mul on hea meel täna kõnelda oma emakeelt. mul on hea meel ka, et olen eh, eh, saanud koha selles komisjonis, olen töötanud avalikus teenistuses kogu elu, olen olnud oma riigi parlamendi liige, olen öö, välisminister olnud, alustasin ajakirjanikuna. praegu arvan, et Euroopa Liit peaks ehitama sildu, sildu meie ja teiste rahvaste vahel, nende rahvaste vahel, kes soovivad eh, edasi areneda. me peame uue arengupoliitika paradigma välja kujundama homseks arvestades seda, et kõik inimesed on võrdsed ja meil peavad ka kõigil võrdsed võimalused eluks olema. mina olen Bill Newton Dunn, olen Briti liberaal, äh, pärit olen East Midlandsist, meie kõige kuulsam kodanik on olnud Robin Hood ja te ilmselt mäletate veel äh, selle loo šerifi, kes äh, tegutses, võttes raha vaestele, andes rikast, rikastele. tegemist on minu kuuenda mandaadiga Euroopa Parlamendis, minu teine komisjon on Keskkonnakomisjoni ja mind eriti köidavad kliimamuutustega seonduvad küsimused, nii et loodetavasti on minust kasu ka teie, ka selles komisjonis. suur tänu kõigepealt tahaksin proua esinaist õnnitleda vali, kohale valimiste puhul. ma olen mitu aastat temaga koos teinud, koostööd eh, teinud, ma eh, olen praegu ALDE liige, olen viis aastat töötanud eh, ka valitsuskabineti liikmena, olen tegelenud arengupoliitika ja keskkonnaküsimustega ning samuti kaitsepoliitika küsimustega pärast valitsusest lahkumist äh, äh, töötasin organisatsioonis, mis tegeles äh, Lääne-Aafrika probleemidega. oma ministri töö ajal suutsin ma tõsta Luksemburgi panust arengupoliitikale ning äh, Äh, see on siis oluline äh, protsent SKT-st. tahaksin öelda, et äh, Aafrikat ei saa arendada, vaid Aafrika peab ise arenema ja nii me peaksimegi arengupoliitikale lähenema. suur tänu, proua Esnaine! tahaksin samuti teid õnnitleda, minu nimi on Arlem Desir, olen Euroopa äh, sotsiaaldemokraat, mind valiti parlamenti parla-, Prantsusmaal, ma olen rahvusvahelise mm, äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjonis töötanud, ma olen just äh, kaubanduse arengupoliitika seostega tegelenud aastaid, kõige olulisem on just tagada sidusus nende kahe poliitika vahel, me ei tohiks ühelt poolt eh, näidata ennast heldetena ja teiselt poolt majanduspoliitikaga eh, siis teistsuguseid huvisid, egoistlikke huvisid järgida me peaksime globaalse lähenemise omaks võtma ning tegema koostööd ka lõunapoolsete riikidega selleks, et me jõuaksime oma arengupoliitika eesmärkidele ning ka eh, kaubanduspoliitika eesmärkide täitmisele. suur tänu! Mm, suur tänu, mina olen Gabi Zimmer Saksamaalt ning eh, kuulun Euroopa Parlamendis eh, vasakpoolsete hulka mul on väga hea meel, et ma saan jätkata oma tööd Arengukomisjonis, kus äh, osalesin töös ka oma esimesel ametiajal. peamiseks eesmärgiks vaesusevastane võitlus peaasjalikult arenguriikides ja muidugi toetan üldist strateegiat aastatuhande eesmärkide saavutamiseks ja Euroopa Liit äh, peab oma arenguabi suurendama. Eh, tere päevast, eh, võtan sõna juba teist korda, eh, minu nimi on Katrin Gerees, ma olen uus parlamendisaadik, kuulun roheliste hulka ja ma tahaksin öelda, et see teeb meile suurt au, et Eva Jolie valiti just selle komisjoni esimeheks. tahaksin öelda ka, et minu südamelähedased prioriteedid on just arengupoliitika, Eh, selle eh, seostamine finantspoliitikaga, arvestades eh, siis arengupoliitika hindamist ja tahaksin öelda, et mind huvitab eelkõige koostöö Ladina-Ameerika kolleegidega ja koordineerimine suur tänu, mina olen äh, proua äh, Keller, kes samuti Roheliste äh, fraktsiooni kuuluv parlamendiliige äh,. ma äh, juhatasin Brandenburgi äh, Roheliste parteid ja juhtisin ka Euroopa Noorte Roheliste Ühendust aastaid. viimased aastad olen töötanud migratsiooni, rände ja arengupoliitika seostega ja loomulikult mõistan ma, kui oluline on äh, seostada kliimamuutusi arengupoliitikaga. suur tänu, tere päevast kõigile, ma tahan äh, õnnitles, õnnitleda kõiki meie aseesimehi ja proua esimeest, olen Katrin äh, Leotard, olen kuue fraktsiooni liige mind valiti tagasi Hollandist. eelmisel ametiajal tegelesin keskkonna, toiduohutuse ja põllumajanduse valdkondadega ning jätkan selles vallas, kuid hea meel on selle üle, et seekord õnnestub mul võimalus aktiivselt osaleda ka Arengukomisjonis. meil on komisjonini ees väga suured väljakutsed, sellepärast et terves maailmas on veel väga palju inimesi, kes elavad sügavas vaesuses osaliselt kliima soojenemise tõttu ja keskkonnakriisi tõttu, kuid kahjuks on langetatud äh, teinekord ka poliitilisi otsuseid või jäetud need langetamata, mis seda probleemi veelgi suurendavad. ja ma tõesti loodan, et meie roll saab olema positiivne ja viimastel aastatel olen siis tegelenud peaasjalikult äh, põua küsimustega, äh, äh, puhta joogivee ja sanitaarvõimaluste tagamisega arenguriikides. Euroopal on siin suur panus mängida ja minul suur panus anda sellesse komisjoni ja loodetavasti kõik meie koostöö suvib, vaatamata meie poliitilistele erimeelsustele teinekord ehk. ma ei näe teie nime kahjuks, aga suur tänu, proua esinaine. mina olen Judith Sargentini, olen Hollandi Roheliste liige. ma olen kohalikus poliitikas olnud aktiivne Amsterdami piirkonnas viimased kümme aastat ning tegelenud ka arenguabi andmisega, peaasjalikult Lõuna-Aafrika riikidega, äh, läbi endise Hollandi antiaparteidi äh, liikumisega, vabaühendustega töö, koostööd teinud ning äh, ka just äh, tegelenud siis kaevandusküsimustega Aafrikas, äh, liigne äh, mineraalide kaevandamine. Mosambiik ja, ja teised riigid on olnud minu huvialas seoses õiglaste valimistega, ma olen väga hea meelega selle komisjoni asendusliige. Ja, jag heter Isabella Lövin och kommer från Sverige. Suur tänu, Isabella Lövin. Pärit olen Soomest ja Roheliste liige. Ma olen uus Keskkonnapartei liige ja viimased 25 aastat olen töötanud toimetajana Rootsis. Ja viimastel aastatel olen äh, kirjutanud peaasjalikult keskkonnaküsimuste kohta. ka röövpüükidest ja röövkalastusest olen äh, kirjutanud ning see kõik on viinud mind Aafrikasse ja selleni, äh, milliseid probleeme toovad majanduspartnerluslepingud endaga kaasa nendele vaestele riikidele ja nendele äh, vaestele kaluritele, kes on täiesti sõltuvuses nendest lepingutest niisiis, ekspert olen ma just kalandusvallas ja siit, sedakaudu olengi ma jõudnud Arengukomisjoni ja loodetavasti suudan lipu hoida kõrgel. Viim-, järgmised viis aastat peaksime me kindlasti keskenduma keskkonnaküsimustele, seda sellepärast, et Euroopa Liit on eh, siin kindlasti eh, üks mootoritest ja me peame investeerima vaestesse riikidesse investeeringuid tuleks suurendada. Habe ich jemanden vergessen? ma olen kedagi ära unustanud. täisliikmed, asendusliikmed, kas kõik on sõna saanud? nüüd tahaksin öelda, et äh, mulle avaldas suurt muljet äh, kohalolevate saadikute mitmekesine kogemus. E, siin on inimesi, kellel on väga sügavad teoreetilised teadmised, e, inimesed e, väga laialdaste praktiliste teadmistega ja koos saame me kindlasti Euroopa arengupoliitikat mõjutada. nüüd on päevakorras selline punkt nagu muud küsimused ja kui kellelgi on eh, midagi tõstatada, mis homseni ei anna oodata, siis palun öelge seda kohe. ja kui ei ole, siis kohtume jälle homme kell kümme kolmkümmend. Eh, kohtumine homme kestab eh, kümne kolmekümnest kaheteist kolmekümneni ning äh, enne seda toimub koordinaatorite koosolek, äh, see tähendab äh, kella üheksast kuni kümne kolmekümneni on koordinaatorite koosolek ja nüüd palun öelge ka, millises saalis meie koosolek homme toimub. PHS üks A null null kaks on meie koosoleku toimumise koht siis Äh, loodan siis kõiki teid homme jälle näha kell kümme kolmkümmend. tänane koosolek on läbi